Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. ja nüüd me ootame praegu proua Niblerit, kes ei ole veel saali jõudnud. me peame nüüd natukene kannatlikud olema Eh, non possiamo cambiare l'ordine del giorno, quindi sospendiamo per eh, cinque minuti. ma kardan, et me ei saa päevakorda muuta ja sellepärast ma peatan viieks minutiks meie töö. ma loodan siiski, et vähem kui viieks minutiks. me otsime proua Niiblerit. Riprendiamo. Dicevo la relazione dell'onorevole Nibler. jätkame siis. Eh, proua Nibleri raport Euroopa Liidu kosmosetööstuse poliitika kohta on järgmine. proua Nibler, kui te valmis olete, siis saate sõna neljaks minutiks. ma tänan, president, lugupeetud komisjoni asepresident, kallid kolleegid täna te olete saanud lugeda paljudest Saksa aja äh, lehtedest, et äh, väga palju koondatakse äh, töötajaid ühest kaitsetööstusettevõttest äh,. Münchenis nimelt äh,. praegu on väga palju töökohti seal ohtu sattunud. nelisada alltöövõtjat Baierimaal lennundussektoris puudutab see ja viissada eh, ettevõtted on meil, kes satelliidi ja kosmosetööstuse vallas tahaksid lepinguid sõlmida, aga paraku hetkel need lepingud eelseisvaks perioodiks puuduvad ja tihtipeale me unustame ära, et kosmosetööstus on ju tegelikult ühiskonnale väga suure arengu taganud ja väga palju meie igapäevased kasutavast tehnoloogiatest on just sündinud tänu konkurentsile kosmose vallas navigatsioonisüsteemid e, e-hädakõnesüsteem, hädaabikõnesüsteem, äh, põllumajandus, äh, geo andmed leiavad seal laialdast kasutamist, nii et on vaja kaaluda eh, kosmosetööstuse probleeme ja rahastamine on üks nendest, on vaja teha seal väga suuri investeeringuid, sest eh, tagasi eh, raha saamise tulu tootmine algab pärast investeeringute tegemist väga pika aja pärast. ja sellepärast ongi vaja hea seista selle eest, et innovatsiooniks, ka kosmosetööstuseks oleksid olemas vajalikud rahalised vahendid, et oleks võimalik seal töökohti luua ja võimalusi laiendada. on vaja hea seista ka selle eest, et Euroopa Liit, Euroopa Kosmoseagentuur, liikmesriigid teeksid koostööd teadusuuringute teekaardi kallal aastaks kaks tuhat kakskümmend see on see eh, taust, eh, millest eh, alusel saavad ettevõtted oma investeeringuid teha. nüüd selleks, et Galileod korralikult kasutataks, peab ta olema võimalikult kiiresti sajaprotsendiliselt kättesaadav ja satelliitside uusi võimalusi on vaja uurida ja ainult nii me vähendame oma sõltuvust teistest maailma riikidest kosmosesektoris. ja tähtis on meie oma Euroopa Liidu kosmosetööstus oleks konkurentsivõimeline ja jääks selleks. Kelly. ma tänan, härra Kelly. Eh, ma tänan. kosmoseuuringud on teema, mis eh, erutab paljusid inimesi, aga sellest ei piisa, see sektor on üsna suurtes kammitsates, kuus koma viis miljardit on käive selles sektoris ja seal töötab üle kolmekümne nelja tuhande inimese ja väga palju on vaja just uurimistegevust arendada selles sektoris, meil on Copernicus ja Galileo, sealsamas on vaja rohkem investeerida, eriti eh, Hiina ja India ju praegu ja loomulikult ka USA eh, on esirinnas, liiguvad kiiresti edasi ja väga pühendunud nendele uuringutele. nii et meil on vaja tugevat siseturgu ka kosmosesektoris ja selleks on vaja kõvasti vaeva näha. on terve rida tööstusharusid, mis saavad välja kasvada kosmosetööstusest ja paar aastat tagasi minu valimisringkonnas loodi üks ettevõte, Trimetrix on selle nimi ja see areneb väga kiiresti ja see kasutab eh, satelliitpilte selleks, et kogu maailma metsandust jälgida ja eh, väga põhjalikult eh, kuni viimase puuni on suuteline kujutisi tootma. nii et kui me tõesti korralikult kosmosetööstusse investeerime, siis saame sellest tohutut tulu tulevikus ja see tasub ennast igati ära. Grazie, onorevole Howitt. suur tänu, härra Howitt. ma tänan. Eh, minu valimisringkonnas on välja toodud tehnoloogia, mis võimaldab side pidada ka meie päikesesüsteemist kaugemal ja ja võimalik ka KP, GPS-e välja arendada. ja sellepärast nad räägivad mulle, kuivõrd tähtis on, et toetatakse Euroopa Liidus seda tegevust, kui me tõesti tahame juurde luua töökohti ja konkurentsis ellu jääda ja võitjaks jääda. ja loomulikult kõik see seondub ka kaitsetööstusega igatahes meie tehas Suurbritannias eh, jääb alles ja eh, järgmisel kolmel kuul kedagi ei koondata ning eh, kasutatakse ära kõik võimalused, et tõhusamalt lihtsalt tootada. nii et tähtis on, et ametiühingud kõikjal selle eest seisaksid, et kedagi ei koondataks. see on Urivoli Correira. ma tänan härra Correira. Eh, quero cumprimentar a relatora e dizer-lhe que eh, é necessária uma política de indústria espacial. Eh, suur tänu, härra juhataja, meil on vaja stabiilset poliitikat ka kosmosesektoris selleks, et nad oleks, et meie Euroopa sektor oleks konkurentsivõimeline ülejäänud maailma turgudega me oleme näinud seda, et meie kosmosepoliitika võiks olla eeskujuks teistele poliitikatele, me oleme keskendunud äh, konkurentsivõimelisusele, palju on tehtud teadusuuringuid ja see on tõesti väga positiivne. Euroopa kaks tuhat kakskümmend tegevuskava on öelnud, et kosmosetööstus on no kaasajastamise väga oluline hoob, see annab meile võimaluse tulla sellest kriisist välja. see on väga oluline ka igapäevases elus kodanike jaoks, telekommunikatsioonisektor, transpordisektor ja nii edasi, aitäh. La parola alla commissaria Reding. ma tänan ja nüüd volinik Reding, palun president, ma tänan kõigepealt raportööri proua Niiblerit selle väga tähtsa raporti eest väga tähtsa sektori kohta, sest kosmos on ju peamine võimendav eh, tegur meie majanduses, ta tõukab tagant innovatsiooni, teadusuuringuid tippteadmisi ja sellepärast üksteist miljardit eurot on järgmises MFF-is ette nähtud eh, Galileole, Kopernikustele ja kosmoseuuringutele ja teistele kosmosesektori projektoritele ja suur osa sellest läheb otseselt eh, kosmosega seotud Eh, projektidesse ja väga tähtis on, et selleks koordineeriksid sidusrühmad oma tegevust, liikmesriigid, Euroopa Liidu komisjon, kõik teised peavad oma koostööd tegema. tähtis on, et ei dubleeritaks kulutusi ja struktuurisid ning eh, hiljuti tuli komisjonilt teatis, milles kehtestati, milles käsitleti suhteid Euroopa Liidu ja Euroopa kosmoseagentuuri vallas. E, raportöör Niibler ütles õigesti, et Euroopa Liit peab muutuma sõltumatuks selles valdkonnas ja arendama tehnoloogiat, tegema investeeringuid, et jääda konkurentsivõimelisemaks maailma areenil. just see maailma areen on see, kus meil tuleb olla väga ettevaatlik. Euroopa Komisjon Äh, tegeleb sellega mitte ainult äh, Euroopa Liidu, USA, äh, Atlandi-ülese kaubanduspartnerluslepingu üle peetavatel läbirääkimistel, vaid mõtleb ka uuringu peale, mis valmib järgmise aasta teisel poolel. ja raportöör räägib sellest, kuivõrd tähtis on ähm, eraturu roll meie kosmosetööstusest ja satelliitside sektori tähtsusele juhib tähelepanu. komisjon on siin välja pakkunud terve rida meetmeid, mis võimaldavad äh, arendada eh, kosmosetööstuse alusel uusi teenuseid eh, ja kindlasti spektri teema, teadusuuringud, regulatiivne tegevus, kõik see on komisjoni vaateväljas. E- ma tänan. sellega on meie arutelu lõppenud ja üksteist kolmkümmend homme hääletame seda raportit ja nüüd me tuleme Prusti raporti juurde Kaars kakskümmend kakskümmend Euroopa tugeva konkurentsivõimelise jätkusuutliku autotööstuse